dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta giovedì kuulutan parlamendi eh, täiskogu sessiooni avatuks mis eh, eh, viimane kord katkes möödunud nädalal neljapäeval enne kui ma protokollid kinnitamisele esitan sooviksin öelda kõiki neid kõigile neile kes meid kuulavad interneti vahendusel ja kõigile neile, kes istuvad meie rõdudel